Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Lo primero pedirle su... jah, tere õhtust kõigile, head kolleegid. tahaksin esmalt äh, paluda teid head, teilt heatahtlikult, sellepärast et ma esimest korda juhatan hääletusi. esmalt annaksin sõna härra raportöörile. härra Fox, palun, teil on sõna uh,. Thank you, chairman. suur tänu, äh, härra esimees arvestades, et me oleme oma päevakorraga juba ajast maas, teen nii kiiresti kui võimalik. kõigepealt tahaksin tänada variraportööre, äh, kõiki meie kaastöötajaid ja sekretäriaati hea koostöö eest selle arvamuse ettevalmistamisel, eriti kui me arvestame neid väga äh, lühikesi tähtaegu, mis meil oli ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kõigepealt sõnastuse juurde selle arvamuse puhul, enne kui me numbriteni jõuame. kui me vaatame konkreetset sõnastust, siis me oleme tegelikult äh, väga laiapõhjalised kompromissid siin kokku pannud ja me ütleme, et me tahame vastutust võtta ning äh, saata ka eelarve äh, komisjonile ning ka nõukogule sellise sõnumi, et eelarve oleks piisav ning meie positiivsed prioriteedid oleksid seotud negatiivsete prioriteetidega, nagu ütlevad teatud kolleegid, mina nimetaksin neid siiski kärbeteks ükskõik, millist sõnastust aga kasutada, on selge, et eelarveread liigutatakse ühest kohast teise. aga kui arvestada neid sõnastuse kohti, mis arvamuses on, need on head, aga ma ütleksin, et liikmete poolt esitatud arvandmed ei ole nii head. ma olen hea meelega nõus nende muudatusettepanekutega, mis puudutavad eestsuse lisarahastamist sest minu arust on see prioriteetne valdkond, aga äh, teatud liikmed äh, on nõus küll prioriteetidega ühest küljest, aga kui me läheme konkreetsete muudatusettepanekuteni, siis äh, nad nõuavad kulutuste suurene, suurendamist peaaegu igal eelarverealt. eriti pöördun siin Rahvapartei ja sotsialistide demokraatide pool ning teatud kolleegid võiksid vastust andma, miks äh, kuus, äh, seitse kakskümmend ja kuus, seitse kakskümmend neli muudatusettepanekut on niivõrd olulised. siin räägitakse lisa kahest koma neljast äh, miljonist eurost, mis puudutab statistikapoliitikat ning seda, et tööjõudu sellesse valdkonda tuleks juurde suunata ning kuus, seitse, kaks, neli, mis nõuab äh, suurendada eelarvet äh, lisatöötajate palkamiseks. Need ei ole prioriteedid, mida siiamaani meie aruteludes oleks tõstatatud ning ka kirjalikus arvamuses seda ei ole välja toodud. ja ma kutsun üles liikmeid nende kahe muudatusettepanekut vastu hääletama. Äh, härra Kosesi pool Äh, ma tahaksin öelda, et äh, üllatav on, et Rahvapartei on äh, kulutuste suurendamise poolt. igas arutelus me oleme ikkagi konkreetsetest prioriteetidest rääki-, rääkinud. kui me tahame nõukogule saada teatud sõnumit, et me tahame eesust prioritiseerida, siis nii peakski olema me ei saa öelda, et see on meie eesmärk, aga samas iga eelarverea osas me nõuame suurenemist. ma olen väga tänulik Sven Kiigoldile ning Rohelistele kuus, seitse, kaks, üheksa muudatusettepaneku eest, mis nõuab äh, kulutuste vähendamist Prints programmile äh, neli äh, miljonit eurot ning ma kutsun üles kõiki liikmeid seda muudatusettepanekut toetama, sellepärast et me säästame siin neli miljonit eurot ja saame eestluse peale selle kulutada selle asemel. ning härra esimees, mulle näib, et täna õhtul võime me jõuda kirjaliku arvamuseni, mis on täis õigeid verbaalseid väljendeid, aga samas, kui me räägime konkreetsetest numbritest, siis kärbete poolt mitte ükski liige siin ei hääleta ja ma arvan, et see teeb meid lihtsalt, paneb meid rumalasse olukorda nii et ma kutsun äh, üles äh, toetama rohelist ettepanekut äh, kuus, seitse, kaks, üheksa, minu enda kuus, seitse, null kolm, kuus, seitse, null neli eelarvekärbete osas. palun, et hääletaksite vastu kuus, seitse, kaks, null ja kuus, seitse, kaks, neljale. muidugi mitte juhul, kui konkreetne muudatusettepaneku tegija tuleb Ehm, esile teatud argumentidega, mikspärast statistika töötajate suurendamine kasvatab äh, majanduskasvu Euroopa Liidus. suur aitäh, härra Fox ja nüüd annaksin sõna variraportöörile. ma tahaksin teid kõiki tänada, aga samas paluksin ka, et te teeksite võimalikult lühidalt, sellepärast et meil on juba pool tundi, pooletunnine viivitus tekkinud seda seetõttu, et volinik Barnier tutvustas väga põhjalikult pangandusliitu. seega ma palun, et te teeksite nii lühidalt kui võimalik, härra Koses, Jean-Paul, palun. jah, ma teen hästi lühidalt, lugupeetud esimees, tahtsin ütelda, et vahel on huvitavam kuulata volinikke, kui nad tõesti suustuvad küsimustele vastama, kui eh, üritada ajast kinni pidada eh, ja teha seda olukorras, kus sellel ei ole mitte mingit mõtet, nii et ma eelistaksin ikkagi rääkida rahulikult, eh, mitte aga sekundeid lugeda. nii et teil on hääletusnimekiri olemas, te teate, kuidas hääletada, see ettevõtmine aga ei ole, eh, ei maksa tegelikult mitte midagi, sellepärast et meie arvamusega ei arvestata ning eh, kui me Kontrolliametite eelarveid väl-, vähendame ja kui nüüd võrrelda seda, mis meile öeldi järgneva mm, järelevalvega, mm, Euroopa Pangandusametiga ja muuga, siis äh, tõepoolest on tekkinud küsimus, kes äh, kes siin võitjaks jääb? suur aitäh, härra Koses! Äh, sotsialistide nimel saab nüüd sõna härra Ludvigson. Tack för ordet! Jag vill börja med att tacka rapportören för en konstruktiv process som har landat helt rätt. tahaksin tänada raportööri menetluse läbiviimise eest ja tuleb ütelda, et suurtes joontes on olnud äh, ettevõtmine edukas. tegemist on olulise kokkuleppega, äh, järelevalveametitel on vaja lisavahendeid, mitte vähendada neid, selleks et me suudaksime tagada stabiilsuse finantsturgudel. selleks aga on vaja, et järelevalveasutused oleksid tugevad ja me peame parlamendis äh, suutma edasi liikuda, aga ka väljaspool parlamenti. peamised prioriteedid on äh, täiesti selged. Äh, tegemist on kahe olulise valdkonnaga, raportöör neil juba ka peatus ja siin võiks võib-olla selgitada asju järgnevalt. esmalt tuleb tagada see, et komisjonil oleks piisavalt vahendeid ECOFIN-i juhtimiseks. nii et majandusmeetmeid saaks tõhusalt ellu rakendada. lisaks sellele Euroopa poolaasta ja planeerimine, see kõik tähendab seda, et väga palju tööd on vaja ära teha ning see tähendab ka seda, et meil on vaja piisavalt personali. lisaks sellele tuleks samuti tagada, et Euroopa tasandil saaks statistiliste andmete kogumist parandada, see käib ka majandusvaldkonna kohta. meil on vaja tagada hea üleminek eh, ühtede programmide alt teistele, seega ei tohi mingil juhul piirata vahendeid. kolmandaks on samuti väga oluline, et võitlus pettuse või maksudest kõrvalhoidmise vastu, seda tugevdataks, komisjoni arvamus on äh, igati äh, edumeelne siin, tuleb tugevdada võitlust pettuse vastu, maksupettuse vastu. tegemist on oluliste sammudega ning see muidugi peab leidma kajastamist ka vastavates eelarveridades. neli eelarverida on siin olulised, olen teinud ka vastavaid ettepanekuid äh, tuleb äärmiselt täpne olla eelarvelises töös ning eh, kõik kulutused, mida, mis ei ole oma mingit põhjendust, neid tuleb piirata. see ei tähenda seda, et me peaksime eelarvet kärpima, kui eh, kärped endaga kahju kaasa tooksid. seega tuleb olla äärmiselt ettevaatlik ja ei tohi äh, kokku hoida, kui see võib endaga negatiivseid ka tagajärge kaasa tuua. suur aitäh ja nüüd saab äh, sõna Alde. palun ka äh, ALDE esindajal võimalikult lühidalt teha, sellepärast et me oleme palju maja, maha jäänud ajast. palju tänu, olen, tõesti jooksin siin äh, pika maa maha, nii et kõigepealt pean natukene hinge tõmbama. igal juhul palju tänu raportöörile hästi tasakaalus raporti eest, mis puudutab arvandmeid, siis me oleme kõik ühel meelel, et majandusele järelevalveasutused peavad tugevnema ja, ja rohkem, kui komisjon on välja pakkunud, mis puudutab ülejäänud eelarvet, nii nagu see on äh, sõnastatud äh, raporti teksti osas, siis palju tänu raportöörile hästi sõnastatud kompromisside eest, mis väga hästi väljendab ähm, meie ühist seisukohta ja arusaama. meil on vaja selget eelarvet, selgete prioriteetidega ning äh, ka julgete kärbetega nendes valdkondades, mis on vähem tähtsamad. ja äh, peame kindlasti suutma täita need ülesanded, mis on, äh, oleme endale võtnud strateegias kaks tuhat kakskümmend olen selle vastu, et ühetaoliselt külmutada Euroopa Liidu eelarve, kuna praegused äh, väljamaksekohustused tulenevad meie ühistest äh, otsustest, mis tulenevad äh, mitmeaastasest finantsraamistikust ja, ja ka eelmisest eelarvest ja oma kohustused tuleb täita. ja loomulikult äh, ei tohi eelarvet eh, tuhat protsenti eh, suurendada, eh, nii nagu välja pakuti Shore'i raportis. selline mm, suur kasv ei oleks õigustatud ja seetõttu teen ettepaneku mitte seda ettepanekut arvesse võtta käesolevas raportis. palju tänu minu poolt! jah, aitäh ja härra Kiigol nüüd. Uh, kõigepealt suur tänu minu poolt ka raportorile. The... hea koostöö eest uh, kõikide erinevate uh, küsimuste kallal ja tundub, et arvude osas me jõudsime enam-vähem kokkuleppele ning samuti ka mitmetes teistes kompromissettepanekutest, mis sellele arvamusele on tehtud. nüüd probleem on siin kompromiss A. kompromiss A ütleb põhimõtteliselt, et kõik kärped, vabandust, kõik äh, eelarverea suurenemised peavad olema kärbetega vastavuses. see on vastu äh, parlamendi põhilisele äh, joonele, et isegi makromajanduslikes raskustes on vaja integratsiooni süvenemist ja eelarve suurendamist ja laiendamist seda ei ole hääletatud mitte ainult radikaalsel meetodil kriisikomisjonil, aga ka tagasihoidlikumalt on sedasama ideoloogiat jagat-, jagatud. Silvi Kula, sotsialistid ja meie tegime siin mitmed muudatusettepanekud, mille kohaselt tuleks sellest ideoloogiast loobuda, et Euroopa Liidu eelarve ei tohi laieneda ja suureneda ning et iga suurenemist peavad õigustama teatud osas ka kärped ja seetõttu palun teil, kolleegid, äh, kes on kompromiss A vastu, siin järele mõelda, sellepärast et äh, tegemist on siiski suure vastuoluga. Äh, meie kojas on räägitud pikalt ja hääletatud laiendatud Euroopa Liidu eelarve osas selleks, et ühisturgu suurendada ja tugevdada. suur aitäh, Sven. ja nüüd Thank you, Chair. And thank you, Mr Fox, for great work as a rapporteur. EFT nimel palju tänu raportöörile. finantskriisi ajal on ääretult oluline, et Euroopa Liit oleks see, kes näitaks head eeskuju. liikmesriigid on võtnud vastu väga karme kasinusmeetmeid ja seetõttu toetan tugevalt seisukohta, et kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve tuleb külmutada. siiski teevad mulle muret mõningad muudatusettepanekud, mis on esitatud, mis lähevad vastuollu selle põhimõttega. ja seetõttu pean hääletama selle raporti vastu, vaatamata sellele, et see oli väga hästi kokku pandud. tulevikus tuleb meeles pidada seda, et meie ressursid ei ole lõputud ja otsuste langetamisel tuleb alati arvestada ka sellega, et need toovad omad kulud kaasa. Fox, Tiina Rogefiir. aitäh, härra Fox, kas te tahate veel midagi lisada? Sure like aitäh, esimees, ma usun, et kõik soovivad nüüd asuda hääletuse juurde. Primer... hästi, aitäh. sellisel juhul läheme edasi hääletustega ja hääletame arvamuse üle, kui aga Äh, nüüd saaksime proovida enne, kas masinad töötavad, nii et palun äh, vaatame, kas süsteem toimib, kasutage oma valimiskaarti. Sí. Sí, pero no hay todo. Ah. Todavía faltan, puedes decirlo, todavía faltan. Todavía faltan seis personas, there are six people left. Puudu on veel kuus häält, kuus häält, hääletajat ei ole ma oma hääletuskaarte veel kasutanud. jah, okei okay., it's okei okay., so let's move to the hästi, läheme siis hääletusega edasi. muudatusettepanek üks poolt. vastu. erapooletud. vastu võetud. Let's check. Okay. We close the votes. So is we... hästi, hääletamine on lõppenud, see on tagasi lükatud. Läheme edasi muudatusettepaneku kaks juurde. kolm ütleb siiski kõneleja, ei siiski kaks ütleb kõneleja. esimees vabandab, muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime elektrooniliselt We close. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, siiski kaheksa, ütleb esimees, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt.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 Yeah, okay, so you, this doesn't change the results, and take, we take into account compromise amendment uh, A, those in favor? Äh, muudatusettepanek, vabandust, kompromiss A, kes on poolt? vastu? erapooletud? <clears throat> vastu võetud. viisteist, ütleb esimees, vabandab hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt? kes vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt? siin on osade kaupa hääletamine, nii et esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, vabandust, ütleb esimees, kolmkümmend kaheksa, siiski parandab uuesti kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on alanud kolmkümmend üheksa no. Okay, no. Oui, oui. 39. Uh, sorry, apologize, 39 is false, so we have kolmkümmend üheksa langeb ära, vabandab esimees, ja kolmkümmend kaheksa on see, mida hääletame, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja täistekst, elektrooniline hääletus, palun. The vote is open. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, kaks vastu ja kaks erapooletut häält. edasi läheme Euroopa Liidu eelarve hääletusega kaks tuhat kolmteist aasta muudatusettepanek kuus, seitse, kaks, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus, seitse, kaks, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, seitse, null, null. One against this proposal intervju So we go now to nii, ed-, edasi, kuus, seitse, null, üks ütleb esimees, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, seitse, üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kuus, seitse, üks, üheksa elektrooniliselt, palun It's open. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. vabandage, ütleb Sven Kigolt, kas me hääletasime kuus, seitse, null, null? seda oleks pidanud ka kontrollima. pärast minu äh, muudatusettepanekut, mis tagasi lükati, kuus, seitse, null, null, oleks pidanud ka läbi hääletatama It, it was rejected, Sven. lükati tagasi, ütleb härra esimees. minu oma lükati tagasi, ütleb Sven Kiigold, aga raportööri oma minu arust mitte. hästi, hääletame siis selle ka üle. kes on poolt? kuus, seitse, null, null, et selgeks teha asi. kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. olgu, kontrollime siis üle Sorry for that. Is the votes are closed yeah.? hääletamine on lõppenud. kes on poolt? ei kuulnud, mille poolt? kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse. langeb ära, ütleb esimees. kuus, seitse, null, kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, seitse, kolm, üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks edasi, kes on poolt? nelikümmend, siiski kuus, seitse, neli, null, vabandab esimees, kes on poolt, hääletame seda. vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, seitse, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kuus, seitse, neli, üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kas ma ütlesin vastu võetud? ma ütlesin minu arust vastu võetud, aga kontrollime. kuus, seitse, neli, üks. hääletamine on alanud ja lõppenud a la cual Amendment number forty two. edasi kuus, seitse, neli, kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, seitse, kaks, neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, seitse, null, kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud edasi kuus, seitse, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. null neli, poolt, vastu, erapooletud, vast-, eh, tagasi lükatud. seitse ja kolm nulli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, seitse, null, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suur tänu, kolleegid, ja ma vabandan oma vigade pärast, ütleb esimees ning läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, aitäh! Good time. Mr. No. Commissioner, how are you? Sorry for that. Sorry no for problem. the rule. I'm not sure. No problem. So, fine. Seguimos. Eh, señora Krat. Ah. Ah. Movemos, pasamos al siguiente punto. Le pido disculpas. liigume siis edasi. ma vabandan volinik Rehn selle viivituse pärast. ja ilma pikema jututa annangi sõna volinik Rehnile, et eh, anda talle võimaluse tutvustada omapoolset visiooni majandus- ja rahaliidust. palun, volinik, sõna on teil. palju tänu, palju tänu, austatud esimees, austatud parlamendisaadikud, austatud daamid ja härrad. tundub, et teie hooaeg on väga töökalt alanud ja sooviksin tänada teid selle eest, et te olete algatanud tänase arutelu äh, selle kohta, kuidas eh, süvendada majandus- ja rahaliitu. tegemist on meie ühise projektiga, mille kallal me oleme töötanud nüüd juba kaks pool aastat ja, ja mille kallal me kindlasti jätkuvalt eh, tööd jätkame, vähemalt eh, veel kaks pool aastat. ma usun, et põhjalikud arutelud nendel teemadel on tõepoolest väga heaks alguseks äh, sellele, mis meie ees seisab, ehk eh, väga töökale sügisesele tööperioodile siin Euroopa Komisjonis ja ka Euroopa Parlamendis. me oleme viimastel aastatel astunud väga tõsiseid samme selleks, et üle saada finants- ja majanduskriisist ning selleks, et parandada Euroopa mm, rahaliidu toimimist ja majandus- ja rahaliidu toimimist. siiski pinged riigivõla turgudel on äh, intensiivistunud, majanduse ta-, tasakaalustamatuse püsimine näitab seda, et äh, nii majandus- ja rahaliidu tulevik kui ka meie kodanike tulevik äh, on jätkuvalt suure surve all. uued muudatused Majandus- ja Rahaliidu ülesehituses on kindlasti väga vajalikud selleks, et tulla toime äh, algse ülesehituse nõrkade kohtadega, mis meil Majandus- ja Rahaliidus on, tagamaks tugevama ja stabiilsema aluse jätkusuutlikule ühisrahale, jätkusuutlikule Euroopale. meil on vaja lühiajalisi meetmeid selleks, et kriisist üle saada, selleks, et elustada majanduskasvu ja tasakaalustamatusest üle saada ning kõike seda tuleb ühendada majandus- ja rahaliidu läbivaatamisega ning selge teekaardi koostamisega tuleviku jaoks. ülemkogu on arutanud küsimust, kuidas äh, süvendada majandus- ja rahaliitu, võttes aluseks äh, president Herman Van Rompuy raporti äh, tõelise majandus- ja rahaliidu suunas, kus oli kohal ka Euroopa Keskpanga esimees ning raportis on välja toodud neli põhilist tugisammast tulevasele Euroopa Majandus- ja Rahaliidule. selleks on siis integreeritud finantsraamistik, integreeritud eelarveraamistik, integreeritud majanduspoliitika raamistik ning tugevam mm, demokraatlik legitiimsus ja aruandekohustus. on selge, et meil on vaja edu saavutada kõikides nendes valdkondades, mida ma mainisin, ning riigipead ja valitsusjuhid andsid nõukogu eh, presidendile mandaadi ja kolmele teisele presidendile mandaani, mandaadi esitada oktoobris vahearuanne ning lõpparuanne veel enne selle aasta lõppu. vahearuandes keskendutakse täiendavatele meetmetele, mida peaks olema võimalik kasutusele võtta lühikeses perspektiivis ning detsembrikuises lõppraportis arutatakse seda, mida on võimalik ära teha praeguse lepingulise raamistiku raames ja milliseid äh, aluslepingu muudatusi oleks vaja. kindlasti Euroopa Parlamendi saadikud äh, hoitakse kursis nende aruteludega ning teiega konsulteeritakse raportite ettevalmistuse käigus. konsulteerimisprotsessi eesmärgiks on saavutada konsensus selles osas, mis on mõistlik lühikeses perspektiivis ja, ja mida soovitakse näha pikas perspektiivis. selleks, et saavutada see kõikehõlmav teedekaart, mille abil oleks võimalik saavutada tõelise majandus- ja rahaliidu ehk jätkatakse majandus- ja rahaliidu ülesehitamist selleks, et luua siis äh, majandus- ja rahaliit versioon kaks punkt null, mis on äh, kindlasti tulevikus äh, hoopis teistsugune, kui on olnud meie senine majandus- ja rahaliit. austatud parlamendisaadikud, ähm, raha- ja pangandusliidu täiendav edasiarendamine on üks kindel osa eh, kõiges selles töös. soovime liikuda eda-, edasi koheselt, ilma viivitusteta, kahes faasis. hetkel oleme me esimeses faasis, nii nagu Ülemkogu kahekümne üheksandal juunil välja ütles ja andis meile mandaadi, siis selle alusel on komisjon töötanud välja seadusandliku paketti, et luua ühine järelevalvepakett euro, euroala pankadele, see on siis kiireloomuline küsimus, paketti tutvustatakse juba vähem kui kümne päeva pärast, selleks et oleks võimalik kokkuleppele jõuda enne aasta lõppu. kokkulepe ühtse järelevalve raamistiku osas peaks võimaldama võtta vastu või, või olema uueks ähm, instrumendiks selleks, et oleks võimalik äh, otse rekapitaliseerida pankasid. ma olen veendunud, et pankade järelevalve viimine Euroopa tasandile ja need uued sammud, mille kallal töötatakse selleks, et luua äh, tõeline pangandusliit, on väga vajalikud, tagamaks integreeritud Euroopa majanduse stabiilsus ning selleks, et see negatiivne nõiaring murda riigi võlakirjade osas, mis mõjutab väga negatiivselt praegu Euroopa majandusi ja ei võimalda töökohti juurde luua. olen tihedalt teinud koostööd oma kolleegiga Michel Barnieriga, ma tean, et te arutasite sama küsimust ka president Mario Draghiga mõlema nendega olen teinud ka omalt poolt väga tihedat koostööd ja kui te tahate seda näha kui ühtsuse märki vastastikust mõistmist, siis selle vastu mul midagi ei ole ja lubage mul tutvustada siis teile ettepanekute põhisisu, mis on üheks nurgakiviks meie vastuses, kuidas võidelda majanduskriisi vastu ja luua siis tõeline majandus- ja rahaliit, kui see ei ole, ei olegi see tõeline nurgakivi. kõigepealt eh, finantseerimissüsteem Euroopas on väga integreeritud, vaatamata sellele, et me oleme näinud eh, signaale renatsionaliseerimisest eh, viimastel aastatel majanduskriisi jooksul. igal juhul Ehm, siin on suur potentsiaal finants ebastabiilsuseks, mis siis tekib ühes riigis ja, ja kiiresti levib teistesse riikidesse, nii nagu me oleme seda näinud, et eks see piiriülese nakkuse potentsiaal on äh, väga suur ja, ja, ja veelgi suurem on see euroala riikides. ühtne järelevalvemehhanism kohalduks kõikidele euroala riikidele, aga oleks avatud ette äh, ka teistele liikmesriikidele, kes soovivad asuda sügavama integratsiooni teele. sellisel juhul kõnealuselt liikmesriigid, riigilt oodatakse äh, seadusliku kohustuse võtmist endale ning tagatise andmist Euroopa Keskpangale, et äh, need kokkulepped oleksid siduvad selle liikmesriigi ametivõimudele ja pankadele. ühtne järelevalvemehhanism peab olema ambitsioonikas oma ulatuselt, selles mõttes, kui palju pankasid eh, oleksid siis hõlmatud selle süsteemiga. nii nagu me oleme näinud eh, viimastel aastatel, isegi suhteliselt väikesed äh, või keskmise suurusega pangad võivad olla süsteemselt olulised ja võivad e, süsteemseid riske kaasa tuua, nagu Anglo-Irish System Lock või Bankia näiteks. ja seetõttu meie lähenemine pakub välja ambitsioonika mehhanismi, mis on e, küllaltki laia haardega, hõlmates e, paljusid pankasid Euroopas, mille keskmes on siis Euroopa Keskpank. Euroopa Keskpangale tuleb usaldada äh, põhiülesanne, äh, vastutus äh, selle eest, et oleks tagatud tõhus ja kvaliteetne järelevalve. riiklikud järelevalveasutused, kellel on palju kogemusi ja kellel on ekspertteadmised usaldatavusnormatiivide järelevalve osas, hakkavad tulevikus jätkuvalt mängima olulist rolli selles süsteemis. me peame hea seisma selle eest, et igasugune huvide konflikti oht selles kontekstis, kuhu on hõlmatud ka Euroopa Keskpank, oleks välistatud, eriti tagades järelevalvefunktsioonide eristamine, eristamise nendest ülesannetest, mis on seotud rahapoliitika ellurakendamisega. ja lõpeks, lõpetuseks äh, demokraatliku aruandluskohustuse kohustus peab olema selgelt välja toodud, siin peavad olema selgelt sätestatud Euroopa Keskpanga kohustused, vastutusala, neile peab jääma äh, sõltumatus äh, asutustest, kes vastutavad rahapoliitika ellurakendamise eest komisjon on teinud juba ettepaneku, nagu te väga hästi teate, on pakkunud välja ettepanekut hoiuste tagamise kavade kohta ja pangakriiside lahendamise kohta ning pankade, pangakapitali tugevdamise kohta. Need ettepanekud eh, puudutavad kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, see on ääretult oluline ja nõukogu ning parlament peaksid need nii kiiresti kui võimalik vastu võtma. teises etapis, teises faasis me peame astuma otsustavaid samme selleks, et töötada välja eh, hoiuste tagamise kavad, kaitsmaks hoiustajaid ja ka ühtse Euroopa eh, Recovery and Resolution Fondi. seadusandlike ettepanekute koostamisel nii nagu ma ütlesin, siis eh, nendega me tuleme välja eh, järgmise kahe nädala kümne päeva jooksul. Eh, see puudutab siis ühtset järelevalvepaketti, tuleme välja ka teatisega, kus on välja toodud teekaart selle kohta, kuidas saavutada siis see tõeline majandus- ja rahaliit. austatud parlamendisaadikud, ma olen kindel, et, et see väga suur äh, rahaline ja majanduslik omavaheline sõltuvus Euroopas äh, nõuab äh, fiskaalliidu loomist selleks, et tagada Euroopa Majandus- ja Rahaliidu sujuv toimimine meie kodanike huvides. rahaliit peab tagama usaldusväärse eelarvepoliitika liikmesriikides Euroopa tasandil, mis annab omakorda äh, panuse selleks, et saavutada makromajanduslik stabiilsus. see peaks hõlmama tõhusaid mehhanisme, vältimaks äh, mittesäästlikke äh, fiskaalarenguid liikmesriikides ning see peaks ette nägema ka töövahendid selleks, et toime tulla asümmeetriliste šokkidega ja selleks, et vältida mm, edasilevimist euroalal ja, ja Euroopa liikmesriikides see eeldab koordineeritud või isegi võib-olla ühist võlgade väljastamist loomulikult riskide jagamine peab olema ühendatud teatud tingimustega ja ühtse vastutusega nii et me peame, peame olema valmis julgeteks sammudeks selleks, et saavutada tõeline majandus- ja rahaliit. samas ei tohi latti ka liiga kõrgele tõsta, vähemalt äh, lühiajalises äh, perspektiivis, kuna äh, sellega me mängime trumbid kätte just nendele, kes väidavad, et et tõelist majandus- ja rahaliitu ei ole võimalik saavutada seega tuleb jätkata tööd, mõtlemaks selle peale, milline, milliseks võiks tulevikus majandus ja rahaliit kujuneda, aga kõigepealt tuleb ära kasutada olemasolevad instrumendid, töövahendid, juhtimisraamistik, mis meil juba olemas on, nii et kui siin on kitsaskohti, kui seda olemasolevat on võimalik e, parandada, siis tuleb seda teha ka õigusaktide abil ja sellega jõuan ühe ääretult olulise teema juurde, mida ei tohi ka kahe silma vahele jätta, nimelt meil on võimalik veel juhtimisraamistikku parandada, eriti kui me eh, jätkame tööd mm, kahese meetmete paketi raames, seda tööd tuleb jätkata, me peame saavutama uue dünaamika eh, tulevastel eh, triloogidel selleks, et jõuda kiiresti kokkuleppele, nii et saavutada need algsed paketi eesmärgid ehk eh, eelarve, järelevalve ning eh, sellealase poliitika koordineerimise Euroopa Liidus. selleks on vaja saavutada seda, et eh, liikmesriigid jõuaksid oma parlament, eelarved valmis, tutvustada seda ka parlamendile ning korrigeerida eelarve puudujääk. meil on vaja täiendavaid samme astuda, ka pikas perspektiivis on võimalik näiteks äh, saavutamaks ühised võlainstrumendid, samas peab olema selge, et sellised sammud eeldavad kõigepealt väga märkimisväärset otsuste langetamise koondamist ja see loomulikult eeldab ka aluslepingute muudatusi, tagamaks äh, ka poliitilist legitiimsust. austatud parlamendisaadikud, kui mõelda nüüd veel otsuste peale, mida tuleb langetada Euroopa tasandil finants, fiskaal- ja majanduspoliitika raames, siis eh, need peavad töötama selles suunas, et meil oleks tugev raamistik, legitiimsus, tagamaks demokraatlik aruande kohustus ja poliitiline osalus, see on ääretult oluline selleks, et saavutada avalikkuse toetust Euroopas langetatud otsustele, sellistele otsustele, mis väga tugevalt mõjutavad meie kodanike igapäevaelu. majandusdialoog, mis algatati Sixpackiga, on uus instrument, mis tagab demokraatliku foorumi majandus- ja, ja rahanduspoliitika koordineerimise teema arutamiseks. Sixpack sisaldab innovatiivseid sätteid, mis võimaldab parlamendil ehk teil pidada majandusalast dialoogi eraldiseisvate liikmesriikidega, eriti olukorras, kui nad rikuvad Euroopa seadusi, kui on tegemist nende makromajandusliku tasakaalustamatuse ja vastavate menetluste rikkumistega. selle eest on võimalik Euroopa tasandil vastutusele võtta liikmesriikide valitsusi siin Euroopas ja, ja tõesti võib öelda, et majandusdialoog parlamendiga ei ole veel piisav selleks, et toime tulla laiemate probleemidega, mis on seotud äh, Brüsseli aruandluskohustusega Euroopa kodanike ees. meil on vaja rohkem ja laiemat koostööd Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide vahel. ja selles kontekstis sooviksin teie tähelepanu pöörata ühele olulisele ettepanekule Tupaki raames nimelt, et komisjonil on võimalik kutsuda liikmesriikide parlamente ja valitsus andma aru liikmesriikide eelarve küsimuses, näiteks tulevase ka eh, tulevaste õigusaktide eelnõude osas võiks kaaluda ka samasuguste sätete sisseviimist eksante kontrolli osas. niisiis, austatud daamid ja härrad, enne kui me jõuame laiema arutelu juurde, küsimuste-vastuste vooru juurde, lubage mul lõpetuseks tulla välja mõningate üldisemate märkustega. ma leian, et, et väga positiivne, väga tähtis on see, et, et see väga vajalik tõsine arutelu euro tuleviku üle on nüüd käivitunud enamus osalejatest selle arutelu käigus on nõus, et sügavam integratsioon on väga vajalik selle saavutamiseks. mitte kõik ei ole sellega nõus, aga enamus. leitakse, et tuleb demokraatlikku legitiimsust ja aruandekohustust suurendada, ehk ka sellega on nõus enamus aruteludes osalejatest, mitte kõik, aga enamus. meil on vaja tugevat tugevamat demokraatlikku aruandekohustust, mina olen sellega kindlasti nõus. ma usun, et kui me liigume edasi oma ühtse nägemusega, siis eh, ei saa Euroopa kodanikke jagada võitjateks ja kaotajateks. me kas võidame kõik koos või me kaotame kõik. kui jääb mulje, et ühed saavad teiste arvelt Äh, mingeid hüvesid, siis sellised tulemused äh, ei jää poliitiliselt kestma. kahjuks oleme sellistest äh, asjadest juba teatud märke näinud, nagu te väga hästi teate, ja seetõttu me peame Euroopas ehitama silla siin erinevate arusaamade ja tajude vahel, need erinevad arusaamad tuleb asendada ühise arusaamisega selle kohta, milline on siis see tõeline ja tõhus majandus- ja rahaliit, mida toetab ka demokraatlik aruandluskohustus. me peame e, tagama stabiilsuse, vastutustunde ja niimoodi on võimalik saavutada majanduskasvu ja tööhõivet austatud äh, majanduskomisjoni liikmed, austatud parlamendisaadikud, teie panus sellesse debatti ja selle visiooni kujundamisse on äh, ääretult oluline ja keskne, millest võidavad kõik Euroopa kodanikud. palju tänu! Uh, suur tänu! edasi Läheme siis liikmetepoolsete arutelude juurde. proua Dysoni raportit äh, me arutasime ja siis tuleme volinikuni tagasi. võtame siis fraktsioonide nimel kõnelejad kõigepealt. ükskõik, kas siis sõna saab variraportöör või koordinaator, te peate lihtsalt ütlema, kes see konkreetselt on. aga alustuseks siis Mariann, palun. Bedankt, voorzitter Uh, Dank u wel, meneer de commissaris. suur tänu, proua esinaine. suur tänu, härra volinik, teile tänasele kohtumisele tulemise eest. selleks, et me saame arvamuse vahetuse läbi viia. Eh, väga teretulnud eh, on see, et te olete siin. enne suvepuhkust alustasime me ko äh, raporti kokkupanekut, äh, mis baseerus äh, Van Rompuy plaanil ning väga oluline on see, et kõik institutsioonid on aru saanud, et teravad küsimused vajavad vastuseid. suvi ei ole olnud küll kuum, aga sügis on kujunemas keerukaks me tahtsime raporti kokku panna eh, käesolevaks koosolekuks, aga meil oli vaja saavutada demokraatlik enamus selles osas ja väga raske on inimeste arvamusi koguda kokku eh, suvepuhkuse ajal ning sekretäriaat ja ka mina otsustasime seetõttu jääda lihtsalt töödokumendi juurde, kus on mitmeid küsimusi esitatud eh, ja edasi alustame siis tööd juba raporti eelnõu kallal. väga erinevaid küsimusi tekib siin. mõningad küsimused on tundlikud, ma detailidesse praegu ei laskuks, sest ilmselt hakkaksin teie sõnu siin kordama, aga kõik kolleegid on väga hästi teadlikud äh, tänasest erilisest olukorrast ja ma loodan, et äh, raport saab ka laiapõhjalise enamuse, sellepärast et meil on vaja parlamendina kokku hoida. meil oli juba Euroopa Keskpanga presidendi ning ka volinik Barnier'ga siin arutelud, aga härra volinik, täna pärastlõunal tunnen ma ja tajun ma, et teatud mureküsimused kerkivad üles ning need ei ole seotud siin eelnevate pakettide demokraatia legitiimsuse küsimustega, nii nagu teie viitasite, aga küsimused on peamiselt seotud eh, järelevalvega, eh, ka ühtse järelevalvesüsteemiga pankade jaoks parlament on selle kohta ka oma arvamust avaldanud ning mitmed kolleegid on küsinud, et kas me jääme artikli üks, kaks, seitse juurde või oleme me mm, siin äh, loovamad äh, ja rakendame siia laiemat äh, õigusalast paketti, nii et me saame parlamendina oma kaasseadusandja funktsiooni kõige rohkem täita kuidas aitate teie konkreetselt äh, parlamendil oma rolli täita, see on meie esimene teravam muse, mureküsimus. teine küsimus puudutab äh, finantsraamistikku, kui me räägime pangandusmäärustikust mitmete sammastega, siis äh, just nii, nagu ka volinik Barnier ja, ja nagu ka teie ütlesite, siis me räägime siin peamiselt euroala süsteemist, ja loodame, et me kaasame niivõrd palju liikmesriike kui võimalik sellesse süsteemi. ja eesmärk äh, lõppkokkuvõttes oleks kakskümmend seitse liikmesriiki saada sellesse süsteemi. aga eesmärgiks on maksimaalne arv liikmesriike panna tööle ühe süsteemi järgi nii et kindel on see, et euroala riikidele peavad olema erinevad reeglid või eraldi reeglid, aga samas peab see määrustik võimaldama euroala pluss äh, liikmesriikide liitumist samuti. edasi järelevalve küsimused. liikmed on viidanud siin euro pluss võimalusele, aga mul oleks hea meel kuulda ka teie arvamust selles osas. kas meil on vaja Äh, siin ka lisada hoiuste tagamise skeemid, äh, kas see on ka äh, järelevalve samba osas, kas järelevalve kaasab ka hoiuste tagamise skeemi, on see kitsam või laiem? ja edasi järelevalvepädevuste küsimus. siseturul ja liikmesriikide osas on väga erinevaid panku. millised pangad siis täpselt kuuluksid sellesse järelevalvesüsteemi hulka, kas kõik pangad või teatud äh, konkreetsed pangad, nii nagu täna pärastlõunal siin kuulsime. vastavalt äh, kas järelevalvepädevused peaksid olema konkreetsetele pankadele erinevad äh, ja kui jah, siis miks? ja veel üks küsimus, mis siin tekkis, ja see ei ole mitte ainult meile mureks Äh, nimelt äh, rahanduspoliitika järelevalve Euroopa Keskpanga poolt, äh, mis puudutab raha küsimusi ja vääringu küsimusi, see peab olema sõltumatu. aga järelevalve peab olema ka legitiimne, see peab olema usaldusväärne ning samuti peab olema kindlasti järelevalvekohustus mm, ja raporteerimiskohustus kellelegi. küsimus siin ka veel pangandusjärelevalve ja keskpankade osas. kui me järelevalve küsimustes tahame, et siseturul kehtiksid kõigile samad reeglid, siis on meil vaja mingisugust vahendajat pangandusjärelevalve osas Euroopa Keskpanga poolt ning need liikmesriigid, kes ei ole euroalas, kas nemad suhtleksid siis äh, läbi pangandusjärelevalve ja kas see tähendab siis, et Euroopa pangandusjärelevalve on hierarhias Euroopa Keskpangast ülevalpool asuv? kas te selle kohta ehk saaksite meid valgustada? aga oluline on ka see, et äh, niipea, kui Euroopa pangandusjärelevalve on paigas ja toimib, kas sellest piisab? kas see ESM saab siis äh, oma uued funktsioonid kanda või on meil vaja, et äh, ka teised sambad rakenduvad? edasi, hoiuste tagamise skeem ma ei saanud äh, väga täpselt aru, mida täpselt riigi ja valitsusjuhid sellest küsimusest arvavad. meie oleme oma arvamuse väljendanud, me oleme öelnud, et väga hea oleks see, kui oleks Euroopa tasandi fond hoiuste tagamise jaoks, aga minu arust võiks olla neid lausa kaks. nimelt üks oleks siis äh, tavaoperatsioonide jaoks ja teine hoiuste tagamise jaoks ning hoiustaja tunneb ennast seetõttu turvalisemalt. sellepärast, et mitte kogu raha ei kasutata äh, siis tavalisteks äh, pangatoiminguteks. Teie äh, vaatevinklit aga selles suhtes tahaksin ma ka teada sest kui me ütleme, et me tahame laiapõhjalist pangandusliitu, Euro plussi, kuhu on kaasatud maksimaalne hulk liikmesriike, kus, kui meil on see süsteem paigas, siis on meil ka ESM, eh, e kas see tagab eh, turvalisuse kas seitsmeteistkümnele liikmesriigile ja kui ei, siis mis saab nendest liikmesriikidest, kes euroalas ei ole, kas eh, nende garantiid on olemas või kas nad peavad omalt poolt ennem millegagi panustama? nii et nii palju siis Pangandusliidust edasi fiskaalraamistikust. Te rääkisite sellest, mis eelarvega parajasti toimub ja kolmepoolsed läbirääkimised kahese õigusalase paketi osas jätkuvad homme, loodetavasti saame me ka mingisuguse lõpptulemuse. ülemkogu järeldustes äh, me nägime, et teatud liikmesriigid saavad minna kaugemale, et komisjon ei peaks eelarvet eelnõusid teatud äh, valitsustelt nõudma, aga vähemalt äh, ülemkogul öeldi, et kui eelarve on äh, läbinud rahvusriigis parlamendis lugemise ja samas midagi läheb hiljem valesti, siis komisjon saab teha omapoolse hoiatuse. meie igatahes tööd selles osas jätkame ja pigem on minu arust oluline tegeleda akuutsete küsimustega kõigepealt, aga tahaksin teie äh, arvamust selle osas siiski teada. edasi, integreeritud fiskaalraamistik on küsimus, mida kolleegide poolt on esitatud äh, mitmetel juhtudel, aga Kula raportis oli see olemas tegemist on ühtse võlalunastusfondiga, ükskõik, kas me nimetame seda eurobondideks, eurovõlakirjadeks või milleks iganes, äh, mitmel juhul on vaja aluslepingute muutmist, aga kahene õigusalane pakett on parlamendis juba vastu võetud äh, ning Herman van Rompuy püüab kokku panna teekaarti, mis kõik need teemad jälle ühendaks ja mina loodan, et kui me äh, kahese õigusalase paketi triloogia osas edu ei saavuta ja ülemkogu võtab vastu otsuse uut, uue majandus- ja rahaliidu struktuuri osas, siis äh, mida teie arvate, kas meil oleks vaja rohkem aega selle jaoks? kas parem oleks otsustada praegu ja teha teatavaks see ühtne lähenemine eelarve solidaarsusele ja ühtsele võlajagamise osas teatud tingimuste, tingimuslikkusega või kas me peaksime ootama nii kaua, kuni kõik tingimused oleksid sada protsenti täidetud? see on usalduse küsimus ja tahaksin teada teie arvamust selles osas edasi, majandusintegratsiooni küsimuses on mitmeid samme Euroopas astutud. makromajanduslike tasakaalustuste osas kahe tuhande kahekümnenda aastani on olemas meil Euroopa poolaasta, mida järgida, aga kas see on piisav siiski, kas me ei peaks küsima Euroopa Liidu liikmesriikidelt, et nad peaksid kinni otsustest, et konkurentsivõimet suurendada ning meil on olnud eh, Euroopa poolaasta, millised on olnud eh, soovitused liikmesriikidele ja kas võiks öelda, et eh, nendes soovitustes on otsustavalt ja kindlalt öeldud, mis vaja selleks, et tulemusi ka saavutada? vahel mõtlen ma lihtsalt, kas ei oleks mitte parem teha soovitusi, kus nõutakse konkreetselt liikmesriikidelt tulemusi sest äh, soovitused siin äh, eelarveridade osas äh, võib, võib küll teha, aga kui sanktsioone ei ole, kas see siis töötab? edasi, maksustamisküsimused. kui me majandusintegratsiooni süvendame, siis tekib ilmselt probleeme ka maksustamisküsimuste osas siis tuleks ka luubi alla võtta, kuidas täpselt äh, tulusid maksustatakse äh, riikides, äh, kuidas ettevõtlustulusid ja see võib riigiti erineda. ma arvan, et demokraatliku lähenemise küsimused tekivad siin. kas parlament kaasatakse korrektselt nendesse protsessidesse või kas komisjon ja nõukogu jällegi lepivad omavahel kokku. aga meie tahame kindlasti demokraatlikud vastutust ja tulemust. Thank you very much uh,, Will. suur tänu! liigume kohe edasi, ütleb proua esinaine, aga enne kui me seda teeme, tahaksin öelda kõigepealt, et ma olen juba meedias näinud, et viis liikmesri-, liiget äh, siin tsiteeritakse, et Mario Draghi ütles ühte ja teist. Äh, juba ajakirjanikud äh, pöördusid minu poole ja küsisid, et kui meie komisjoni liige ütleb seda ja Draghi ütles tegelikult midagi muud, et kas see on tõsi. minu arust on see täiesti kahetsusväärne, need tsitaadid, mida seal välja toodi äh, Äh, olid täiesti valed, sellepärast et äh, tegelikult härra Draghi ütles A, B ja C ja meie liige tsiteeris Draghit ja ütles lihtsalt, et ta ütles B, nii et äh, kokkuvõttes ei ole see usaldusväärsust suurendanud. ja meil oli kinnine koosolek, nii et igatahes tahan ma öelda, et iga liige, kes läks saalist välja ja ütles pressile, mida Euroopa Keskpanga president ütles kinnisel koosolekul, isegi kui see ei olnud täiesti sala-, saladus ja enamik juttu ei olnud, siis sellegipoolest selle koja menetlustest pole kinni peetud ja kui me kutsume inimesed eh, siia kinnisele koosolekule, nii et eh, need, teie nimed on kindlasti pressis välja toodud. edasi läheme sotsialistide demokraatide juurde, kas Liisa või Liam, kumb saab sõna? Liam saab sõna, aga tahaksin ka pärast sõna, kui selle jaoks aega on. edasi variraportorina siis Liam, palun ähm,. aitäh. ma jagan suuresti Marianni muret, Mariann Thyssen'i muret, eriti mis puudutab demokraatia küsimust me ei ole föderaalriik, mida paljud tundub, et tahavad siin. me ei saa seda teha ilma äh, elanikkonna heakskiiduta ning eelarve küsimustes, äh, eelarve küsimused on äärmiselt tundlikud siin. Äh, sotsialistid ja demokraadid on olnud äärmiselt äh, konstruktiivsed, olid seda ka kaksikpaketi arutelude ümber triloogi käigus, aga praegusel kujul äh, olemasolevad tekstid, Euroopa poolaasta tekst ning kuupaketi tekst, siin me näeme, et tegelikult parlamendi roll on väga väike. seega jah, meil see mure on ja me seda küsimust ka kolleegidega arutame ja vaatame, milline oleks hea lahendus selleks, et nii liikmesriikide parlamendid kui ka Euroopa Parlament oleks töösse kaasatud. see on see, seda enam olulisem, oluline, et me toetame ühenduse meetodit. ühenduse meetod, meetodi osas ei ole paljuski mindud lõpuni välja paljude küsimuste arutamise puhul ka Peeter Simon, kolleeg, rääkis sellest ja rääkis tema ju pankade tagatis äh, fondist. me teame, et see küsimus on, äh, küsimuse arutamine nõukogus on peatatud juba aasta, parlament on aga oma arvamuse kokku leppinud. nii et mis puudutab äh, tagatisfondi kohta tehtud ettepanekuid ja ka teiste fondide kohta tehtud ettepanekuid, siis parlamendi ettepanekutega on väga vähe arvestatud. Te oma sõnavõtus rääkisite äh, eks ante koordineerimisest ja me tunneme selle üle headmeelt, sellepärast et eh, see on võimaluseks, eh, kuidas pragmaatiliselt eelarvepoliitikat eh, koordineerida. miks ma kasutan sõna pragmaatiline, seda seetõttu, et tuleb arvestada makromajandusliku olukorraga hetkel. tuleb ennetada tulevasi arenguid ning kohandada otsuseid kõikide liikmesriikide olukordadele Saksamaal ei ole ju olukord sama kui Itaalias, Hispaanias või Prantsusmaal. sellest tulenevalt on ilmselge, et kui majandusolukord paraneb, siis tuleb tagada ka see, et eelarve tasakaalu kohta käivatest otsustest kinni peetakse, aga samas sellised selline olukord, mis meil praegu on ja mis võib kesta veel pikka aega, millega tõenäoliselt kaasneb majanduslangus paljudes liikmesriikides, kus juba öö, tegelikult terve pool aasta on olnud negatiivne majanduskasv. ja samas tuleb arvestada ka sellega, mida ju majandusteadlased nimetavad valijate eelistuseks, nii et öö, muidugi ka see on väga oluline ja siin tuleks vaadata, kuidas oleks võimalik lepitada mm, äh, võrdsust, õiglust ja, ja poliitikat. täna me küll detailidesse ei lasku, aga siiski on meie jaoks oluline üks põhimõte. peale eurovõlakirjade, mida mainis äh, Mariann Thyssen ja kus me nõustume sellega, mis ta ütles, vähemalt sellega, mis ta siin täna ütles, me leiame lisaks sellele omalt poolt et liikmesriikide eelarvepoliitika äh, ja konservatiivne eelarvepoliitika peab kaasa, käsikäes käima ühenduse tasandil ja väga tahtejõulise eelarvepoliitikaga äh, kas me, kas oleks võimalik ette kujutada sellist föderaalset liitu nagu Ameerika Ühendriikides on ja majandusliitu ilma äh, eelarveliiduta? nii et siin tuleb vaadata, äh, mida teha, kas on võimalik lõpuni minna. kui eelarvedistsipliin on esmatähtis liikmesriikide jaoks, siis sellisel juhul oleks vaja ka leida vahendeid selleks, et rahastada ühenduse algatusi ja teha oleks vaja seda äh, püsivalt. Äh, juunis kokku lepitud majanduse kokkulepe seda ka toetab. teame, et ühenduse eelarve on investeerimiseelarve, kahest protsendist siin ei piisa, seda oleks vaja vähemalt kahekordistada vaja. tegemist on keskpikas äh, perspektiivis äh, lahendatava küsimusega, nii et täna siis seda äh, küsimust ei lahata siin kõnealuses omaalgatuslikus raportis nii palju praegu minu poolt põhimõtete kohta aga muidugi, kui me küsimusega edasi töötame, siis oleme juba palju detailsemad. suur aitäh, kas Aldest on äh, kõneleja Silvi? Euh, non, le groupe ALDE n'a pas encore désigné son, son shadow, donc euh, je m'exprime juste en tant que, que coordinateur. D'abord. jah, ma tahaksin tänada volinikku selle eest, et äh, ta osales äh, arutelul, tahaksin tänada Marianni tahaksin selle juurde tulla tagasi, mida härra Draghi ütles ja ka Michel Barnier. tegemist on ka meie mureküsimustega, see kõik on väga keerukas, need teemad on rasked, me ei, muidugi ei taha elukomisjonile veelgi keerukamaks muuta, aga ühest küljest tuleks ikkagi äh, vaadata, kuidas käib kokku see, et äh, legitiimsus on oluline, samas aga ei kasutata kaasotsustusmenetlust, see kõik on väga kummaline. ma tean, et, et äh, sada kakskümmend seitse kuud kasutada, see on, äh, see annab Euroopa Keskpangale omad pädevused aga kui vaadata nüüd, mis me oleme viimastel aastatel teinud, siis jah, me oleme võib-olla teile survet avaldanud, aga samas meil on õnnestunud ka aidata teid äh, nõukoguga asjade ajamisel. ma arvan, et ikkagi ei oleks vaja alustada institutsioonide vahel sõda, samas aga ei tohiks ka heita ette parlamendile seda, et me oma õigusi kaitseme, kui äh, komisjoni valikuks on parlament kõrvale jätta hetkel, kui arutatakse äh, demokraatliku legitiimsuse küsimust. teate, süsteemsete riskide puhul me juba üritasime Euroopa Keskpanka siduda äh, mõne institutsiooniga või organiga, ilma et küll tema missiooni kuidagi kahjustatakse või tema tegevust kahjustatakse, aga võiks ütelda, et ECFIN-i peadirektorat võiks võib-olla ülevaate koostama selle kohta, mis äh, on juhtunud äh, kaks aastat äh, pärast võetud meetmete elluviimist, mida oleks võimalik vältida me peame vaatama, mis on äh, süsteemsete riskide nõukogu äh, eesmärgiks äh, makro- ja mikrotasandi võrdluses. nüüd süsteemsete riskide nõukogude kohta on kuulda olnud seda, et sellest on kasu, kuid ta on väga raskepärane ja võib-olla ei ole mänginud täpselt seda rolli, mis tal peaks olema. kuidas seda kõike vältida, Äh, kuidas tagada, et järelevalve toimiks ja kõik oleks tõhus. sellega praegu piirduksin, meil kindlasti avaneb võimalus seda veel äh, arutada, aga meie omalt poolt igastahes, kui me väljendame soovi osaleda töös, siis tahame kaasa aidata, mitte aga komisjoni elu raskemaks muuta. okei okay,, thank you uh, for the greens. aitäh roheliste nimel. kes võtab sõna? aitäh ütleb Philips. aitäh, volinik. ma saan aru, et suvi ei olnud teil kõige parem, aga tulles nüüd teie esimeste märkuste juurde, te ütlesite, et te e, kavatsete meiega konsulteerida. ma olen olnud kakskümmend kuus aastat abielus ja üks põhjusi, miks me oleme kokku jäänud, on see, et suuremate probleemide juures ei ole mitte ainult nii, et tema räägib minuga ja mina temaga, vaid et me ka siis üheskoos otsustame. see on äh, pika abielu õnne valem. nii et äh, me võime väikestes asjades olla erimeel, meelel, aga suurtes asjades lepime üheskoos kokku. ja kuna te meie vastust äh, ja arvamust küsisite, siis äh, püüan rääkida mõningatest teemadest, mida ei ole veel puudutatud. Te mainisite Fiskaalliitu, see on tõesti muusika minu kõrvadele kuna senikaua, kui Fiskaalliit räägib fiskaalküsimustest, see puudutab nii tulude kui kulude poolt üllatus,. üllatus-üllatus, viis miinus üks mm, presidendi raport, sellest praktiliselt midagi ei räägi ma ei räägi siin ainult Šemetast, aga ma ootan, et kogu volinike kolleegium ütleb, et ei saa ilma sügavama fiskaalintegratsioonita ka maksude poole pealt ja seetõttu ma ootan teilt natukene kõvahäälsemat ja proaktiivsemat tegutsemist selles valdkonnas. teiseks, te ütlesite, et me peame looma Majandus- ja Rahaliidu versiooni kaks me oleme pikalt rääkinud äh, juba sellest, et ei piisa sellest, et meil on ainult ranged äh, eelarvereeglid, äh, meil on lisaks rangetele reeglitele ka väga ranged distsipliini investeeringutele ja siinkohal tuleb mängu Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja seetõttu ma ootan teilt, et te nõuaksite liikmesriikidelt, et nad oma lubadused ka ellu rakendu-, rakendaksid nii vaesuse vähendamise, majanduse, tööpuuduse ja, ja kõikide nende küsimuste osas on lubadused senimaani jäänud ainult lubaduseks. ja lõpetuseks demokraatlik vastutus. Te ütlesite, et lõpet-, lõpuks on nüüd alustatud majandusdialoogi, aga see ei ole piisavalt sügav. ja et me peaksime parlamentide vahel siin arutelusid pidada äh, see kõik on väga tore, mulle väga meeldib inimestega asju arutada, aga sellest on vähe. näiteks, kui riigi X rahandusminister tuleb Euroopa Parlamendi eas ette selleks, et siin meeldivalt asju arutada, siis sellega ei, ei kaasne mingit, mingeid tagajärgi ja, ja see ei ole ka mingiks stiimuliks talle, et et, et tulevikus astuda konkreetsemaid samme või oma lubadusi ellu rakendada. teiseks, kui te lähete riigiparlamendi ette, siis äh, arutelu võib olla väga kena, aga aga oluline on demokraatliku legitiimsuse saavutamisel see, et, et kõik räägiksid ühte keelt ja kannaksid ka vastutust oma lubaduste eest praegune demokraatlik eh, legitiimsus on eh, liiga pehme. nii et eh, see on ka veel üks valdkond teie ettepanekute seas, mis on senini meie arvates veel liigalt, liialt vähe välja töötatud, mis nõuab tähelepanu. nüüd ECR, palun, Ivo. Teď zrovna přemýšlím, jaký to byl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 jätkan inglise keeles. mõtlesin valjult, see on äh, ootamatult äh, hea näide selle kohta, kuidas äh, pärast kahtekümmet kuut aastat la-, Lambertsi perekonnas on töötatud välja selline hästi toimiv otsuste langetamise süsteem, mida keegi ei suuda meil, meist siin ületada. aga austatud volinik, te rääkisite väga sõnaosavalt. tõelisest majandus- ja rahaliidust, selle versioonist kaks ehk pangaliidust ja oma kõne teises osas Te esitasite omalt poolt mõningaid üldisi märkusi, aga mina tahaksin äh, peatuda pigem üldistel küsimustel. kuna ma olen peaaegu eh, kindel, et te eh, olete kursis nende võimalike takistustega, vastuseisuga, mis võib tekkida pangaliidule. mida ma selle all silmas pean? pangaliit, võimalik pangaliit, vaevalt et hak-, hakkab tööle ilma Fiskaalliidu elurakendamiseta. kui ma teist õigesti aru sain, siis te seda ka ütlesite te,. mis tegelikult tähendab seda, et liikmesriikide eelarved tuleb esitada Brüsselile ja kui vaadata olukorda erinevates liikmesriikides, siis ükskõik, milline valitsus seal võimus, võimul on, parempoolsed, vasakpoolsed, nad alati püüavad eh, pakkuda välja struktuurireforme, nende ettepanekud eh, satuvad nende valijate löögi alla ja kahjuks ma ei usu, et eh, asjad niimoodi hästi hakkaksid äh, toimima, et, et äh, see süsteem ei, ei toimi, kui liikmesriigid peavad äh, hakkama eelarve esitama Brüsselile, see tooks kaasa selle, et Brüsselit hakatakse süüdistama kõikides surmapattudes. teiseks, fiskaalliit peab kaasa tooma poliitilise liidu. ja, ja see on see küsimus, mida ma tahaksin rõhutada poliitiline liit. poliitilist liitu ei ole, ei ole võimalik luua ilma kodaniketa. ja ma ei ole mitte peaaegu, vaid ma olen täiesti veendunud, et see on üks põhiküsimus, mida me ei saa kahe silma vahele jätta. see on midagi sellist, mis leiab vastuseisu mitte ainult valitsuste poolt, vaid ka äh, vaid äh, suurema osa rahva poolt ja seetõttu on minu küsimus teile, volinik, lihtne. kas te olete minu seisukohtadega nõus ja kas te olete äh, kursis ka äh, või kas te ka olete mõelnud selle peale, milliseid samme peaks Euroopa Komisjon astuma selleks, et veenda inimesi looma äh, tõeline poliitiline liit, mille pealinn asub siis Brüsselis, vabandan, et nii ausalt välja ütlen. aitäh, rohkem variraportööre ma ei näe, siis läheme ülejäänud kõnelejate juurde, loen siin praegu ette need, kes on soovinud sõna saa-, saada. nii et kui te kõik ähm, saate kaks minutit, siis jääb volinikule umbes viis minutit aega vastata. Claudia? vabandust, äh, ma ei näinud teid. Marta Andressen äh, ka, siin osad fraktsioonid jäid esindamata, palun Marta, palun. Thank you, chair. Eh, aitäh, esimees. austatud äh, härra Rehn. kas te olete nõus, et ka Euroopa Liit äh, vastutab äh, teatud määral selle tasakaalustamatuse eest, millele te viitasite oma kõne alguses? Euroopa Komisjon on viimase aastakümne jooksul tulnud välja omapoolse majandus-rahanduspoliitikaga äh,, mis on äh, mõjutanud äh, Euroopa Liidu majandust, äh, seega kannate ka teie vastutust. Wall Street Journalis te rääkisite ähm, suurepärasest mm, suurepärast edus, edust tasakaalustamatuse osas, millele te viitasite. Prantsusmaa on tänaseks juba kolm miljonit töötut, kas see on see suurepärane progress, mis on saavutatud? ja, ja tööpuudus on Euroopa Liidu kõige suuremaks probleemiks, tööpuudus on kõige raskem küsimus. kas te usute, et Pangaliit lahendab selle tööpuuduse küsimuse? pangad ootavad välja lunastamist, aga nad ei anna raha selleks, et, et äh, toetada väikeettevõtteid kas te ei usu, et äh, kätte on jõudnud aeg äh, mõista, et mõningatel riikidel läheks palju paremini olukorras, kus nad ei oleks Euroopa Liidu liikmed? aitäh! ja nüüd äh, saavad, saab sõna Claudia. Ehm, suur aitäh, lugupeetud esimees! mul on sama küsimus kui Draghilegi äh, mõeldud küsimus. see puudutab eurot ja lepinguid, te mainisite artiklit sada nelikümmend kolm, aga siin ei räägita vahetuskursist ega ka sellest, äh, et euro võiks äh, tagasi kutsuda. Äh, mis siis on tõsi, kas on võimalik Eurotsoonist lahkuda või mitte? ajalehtedest olen ka näinud, et OECD-s öeldi, et nüüd tuleb kiiresti teha ja osta aktsiaid, aga äh, Hispaanias, Itaalias me teame, et seal on olukord kiireloomuline, me teame, mis OECD ütles kas Itaalia, Hispaania on hullemas olukorras, kui väi-, meile öeldakse? Äh, Rodi. Rodi, palun. suur aitäh, lugupeetud ähm, esimees, lugupeetud volinik. Te rääkisite äh, minu meelest igati õigustatult sellest, mis tuleb pikas perspektiivis teha ning et meil on vaja äh, oma tegevust planeerida. aga samuti tuleks äh, tegutseda lühikeses perspektiivis ja see on kiireloomuline. euroala kriis on tabanud äh, euroala otse südamesse ning see puudutab eelkõige praegu lõunapoolseid riike, aga Saksamaal näiteks me näeme, et ka eksport väheneb ning äh, tootlikkus on kehvas olukorras, probleeme on töötusega, olukord äh, Prantsusmaal on samuti raske, äh, nii tööturul kui ka tööstuses. tahtsin küsida teilt järgmist kas te olete juba välja arvutanud kui palju võiks minna maksma Itaalia, Hispaania liitumine stabiilsusmehhanismiga? millised äh, on need teie kavad, millised võiksid olla need programmid, mis äh, aitaksid hoogustada majanduskasvu? üks äh, Hollandi ministritest vist isti rääkis äh, majanduskasvu rahastamisest lisaks palkade, pankade rekapitaliseerimisel. mis on praegu saanud neist otseste sekkumise programmidest, mida on hädasti vaja euroala olukorra parandamiseks? suur aitäh, Pervanš, palun! suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud volinik! ma tean, et eh, teie ametikohustused tõenäoliselt eh, viivad selleni, et te olete, eh, et te võtate sõna, nagu te seda täna siin tegite, aga samas kolleegiumi ees kolleegiumis te olete ja kolleegium peaks reageerima ja vastama ka neile problemaatikatele, mis meie kolleegi Tissoni raportis esile on toodud ja samuti äh, me peame silmas ka Von Rompuy detsembri äh, kuskilt ettepanekuid. üks asi valmistab mulle muret, ma saan aru, et äh, seda teemat Van Rompuy meeskonnas endiselt käsitletakse majandusteadlaste vahel mina aga näen seda niimoodi, et kui see niimoodi jääbki, siis me jätkame selliste protsükliliste meetmetega, nagu viimased neli aastat tehtud on. ja kui ma räägin protsüklilistest meetmetest, siis pean silmas eelkõige just kasinusmeetmed, mis tegelikult on ainult viinud olukorra halvenemiseni. vaadakem asja natukene kaugemalt, vaadakem, millega on tegemist. tegemist on Ameerika Ühendriikidest alguse saanud kriisiga, mis on meid alla neelanud kasutamaks nüüd geograafilisi termineid, usun, et see on päris selge, mis ütlen. mul on jäänud eh, tunne, et me oleme eh, mõnes mõttes vakku sattunud ning meie vankriratad sellest vaost meid välja ei suuda tuua. ning ma leian, et eh, meil on vaja teekaarti, teekaarti te,, teekaardiks võiks olla seda detsembrikuine dokument mis on siis nendeks koostisosadeks, mis on võimaldanud äh, Euroopa Liidu isadel ja ka meile eelnenud põlvkonnal äh, jõuda nii kaugele, et loodi majandus ja poliitiline äh, liit? nüüd, kui te väidate, et on vaja rohkem kontrolli rohkem äh, eelarvelist kasinust ja kui ma pean veel selgitama ka liikmesriikide parlamendile, et äh, nende eelarved ei pii-, ei ole piisavad, siis see kõik ei toimi. me seeläbi ainult õhutame ksenofoobiat, rassismi ja õhutame vaenulikkust. esimees katkestab äh, Pervanche Perez, ma arvasin küll, et tegemist on põhimõttelise aruteluga, aga kui mul rohkem aega ei ole, siis katkestan praegu. Elisa. Obrigada, senhor comissário. Eu tinha muitas questões para lhe colocar, eh, mas... Suur tänu. mul on palju küsimusi vaja siin esitada, aga ma püüan siiski piirduda eh, kõige olulisemaga kõigepealt, äh, kui rääkida uuest äh, Majandus- ja Rahaliidust, siis äh, loomulikult ma tervitan kõiki selliseid algatusi, kõik need arutelud on väga vajalikud, aga mitmed kolleegid on juba ka öelnud, et seda ei ole võimalik üles ehitada, seda uut süsteemi, ilma õigusalase raamistikuga, kuhu on täielikult kaasatud ka Euroopa Parlament nii et äh, suuri aluslepingulisi muudatusi saab ainult ette võtta siis, kui äh, ka rahvaesindajad on kaasatud. edasi järelevalve küsimused. parlament on juba oma arvamuse mitmes kohas äh, selle kohta avaldanud ja härra volinik, te ise ka ütlesite, et see peab olema ühtne samaaegne võlgade mm, juhtimine ma ei saa küll praegu aru, kuidas uued Euroopa Keskpanga ülesanded äh, siia üleüldise järelevalvemehhanismi sobituvad. kuidas äh, täpselt see lühi, kesk ja pikas perspektiivis toimib? Mm, kolmandaks. eelarve kontroll ja seda rahaliidus ma ei saa aru, kuidas on võimalik äh, selle küsimusega tegeleda, ilma et me ei räägiks siin maksusüsteemist äh, laiemas mõttes. meil ei ole võimalik äh, lubada ühisturu toimimist, kus toimub maksude alane ja ka sotsiaalne dumping. nii et praegu on ilmselt viimane hetk luua tõeline äh, õiglane pinnas sotsiaalküsimuste kajastamiseks, maksuküsimuste kajastamiseks ning loomulikult äh, siin konkurentsiküsimused tuleb ka üle vaadata. aeg saab otsa, aga viimane küsimus, mõned sekundid veel, palub kõneleja. minu enda koduriigis Portugalis, kus jagatakse äh, järgitakse komisjoni ettepanekuid, äh, sellegipoolest majandussüsteem ei tööta äh, kaubandustasakaal on, on taastunud, aga kuus, väga suur tööpuudus on just noorte hulgas, Portugali on tabanud sügav majanduslangus ja nii edasi. kuidas komisjon näeb siin lahendusi? ma tõepoolest ei saa aru, ütleb proua esinaine, mikspärast just sotsialistid ei saa pidada kõneajast kaks minutit kinni, Anni, kas teie äkki suudate paremini? Äh, äh, saan küll, sellepärast, Sharon, et äh, eelnevates aruteludes ma olen suutnud kiiresti hakkama saada. esimene küsimus, härra volinik, läheb samas suunas, nagu Liisa küsimus just hetkel kõlas. me räägime siin kvalit-, kvantitatiivsest hüppest Fiskaalliidu poole, aga praeguses ettepanekus räägime me siiski kvantitatiivsest määrast, riigieelarve tasakaalust, võlakoormusest, teatud protsendid on siin paika pandud. me ei arvesta siin üldse konkreetseid poliitika koordineerimise vahendeid ja võimalusi, me ei räägi maksusüsteemidest koordineerimisest, me ei räägi sotsiaalsüsteemide koordineerimisest, minu küsimus, kas te täiendate praegust eelarveraami ettepanekut ka maksusüsteemide ja sotsiaalsüsteemide koordineerimisega? ja edasi, volinik, äh, palun valgustage meid äh, ülemkogu otsuste järelmist, mis puudutab äh, pankade taaskapitaliseerimist ESM-ist selleks, et sellest nõiaringist, nagu te väga õigesti ütlesite, välja murda riigi ja panga vahelistes suhetes. küsimus minu poolt, kui me seame tingimused äh, sellele, millised pangad äh, saavad osaleda otseses taaskapitaliseerimises ning tingimuslikkus on seotud ka valitsuste tulemuslikkusest eelarvete konsolideerimises, kas me siis saame ikkagi valitsuse pankade vahelisest nõiaringist välja või mitte? Võib-olla me hoopis loome kaks standardit siin pankade vahel Euroopa Liidus, mis puudutab võrdsust või konkurentsivõimet, aitäh! Uh, Roberto on ära läinud, nii et äh, seetõttu on äh, kõnelejate nimekiri ka lõpule jõudnud. Äh, Olli, teil on sõna. Thank you, thank you, madam. suur tänu, proua esinaine. austatud parlamendiliikmed, kõigepealt äh, suur tänu kõigile sisulise panuse eest tänasesse arutelusse ning nende teie vaadete eest saime tõsiseid ettepanekuid praegu teie poolt eh, meie oma ettepanekute edasitöötamiseks. ja ma saan aru sellest, et meie arutelu peab õige pea jätkuma eh, sellel teemal, kuidas Euroopa Majandus- ja Rahaliitu uuesti äh, luua ja pangandusliitu rajada. väga raske on nelja ja poole minuti jooksul teie küsimustele vastata aga ma keskendun tänasele teemale, tänane kuulamine või arutelu äh, peamiselt on keskendatud majandus- ja rahaliidu küsimustele. ja ma tahaksin teile meelde tuletada, et me võtame vastu oma õigusliku ettepaneku Pangandusliidu kohta, seda umbes kümne päeva jooksul, nii et äh, töö käib komisjonis tegemist on olnud väga intensiivse tööise sume, suvega. me oleme töötanud koos äh, mm, volinik Barnier ja president Barroso ning äh, paljude teiste äh, kolleegidega, sealhulgas ka Joaquin Almuniaga. nii et meie ametnikud on viimaste paari nädala jooksul poliitiliste juhtnööride alusel äh, ülemkogult, mis juunis anti, edasi töötanud. seda selleks, et tagada ajakohastatud ja tõhus pangandusliidu ettepaneku vastuvõtmine ja sealt edasi saadetakse see teie ette kahe nädala jooksul, nii et selle aasta lõpus me ka mingisugustele otsustele saaksime jõuda. esimene küsimus proua Tiisson ja teised kolleegid äh, küsisid õigusliku aluse kohta. ja ma saan äh, väga hästi aru teie murest selles vallas. me teeme järgmised õiguslikud äh, ettepanekud septembri esimese poole jooksul, nimelt ettepanek määruseks, mis lööb, loob ühtse järelevalvemehhanismi aluslepingu artikli sada kakskümmend seitse lõige kuus järgi ja edasi artikli sada neliteist äh, järgi, mis äh, Euroopa pangandusjärelevalve määrust muudab, selleks, et tagada efektiivset äh, interaktsiooni Euroopa pangandusjärelevalve, uue järelevalveameti ning vastavalt ka liikmesriikide vahel, kes pangandusliidus ei osale ning äh, äh, pangandusjärelevalve siis äh, määruses on sätted ka järelevalvemehhanismi konkreetsete pädevuste kohta. edasi avaldame me komisjoni vaate pangandusliidu kohta oma täielikkuses, sealhulgas on ka resolutsioon ähm, hoiuste tagamise skeemi kohta ning ka ühtne hoiuste tagamise fondi äh, kohta. see on meie väga selge eesmärk ja tahaksin rõhutada, et äh, Euroopa Parlament selles kontekstis äh, saab oma sõna sekka öelda ja tuletan teile meelde, et enne kui me saame edaspidiste sammude juurde edasi liikuda, mm, teises faasis mis tõepoolest ilmselt kaasab ka ühtset hoiuste tagamise skeemi ning hoiuste tagamise eh, fondi ja mehhanismi, on meil vaja näidata, et me saame rajada tõhusa ühtse eh, järelevalvemehhanismi ja teha seda kiiresti. ja see on seotud eh, ka nendele arvam-, nende arvamustega, mida proua Tyson, proua Ferreira, proua Podimata, Gulad ja teised mõtteid äh, välja tõid, härra Lambert ka, äh, mis puudutab otsest pankade taaskapitaliseerimist. Mm, tõepoolest on nii, et kõigepealt on meil vaja ühtset järelevalvemehhanismi selleks, et see jõustuks ning et see hakkaks toimima. ja sealt edasi on võimalik rääkida otsesest äh, pankade taaskapitaliseerimisest ning see tuleb läbi viia vastavalt ESM-i reeglitele. sellepärast ongi vaja edasi töötada kiiresti ja tõhusalt, meie oleme oma töö suve jooksul ära teinud ja jätkame intensiivset koostööd ka teiste institutsioonidega, parlamendiga ja nõukogu selleks, et ajakohast ja kiiret mm, selle ettepaneku vastuvõtmist saavutada. tahaksin öelda veel, et omades kogemust kahe olulise õigusalase ettepaneku osas, nimelt pakett, mis puudutab äh, rangemaid äh, järelevalvekriteeriumeid mm, ning kuuene õigusalane pakett, mis puudutab majandusjuhtimist. ma arvan, et et meil on põhjust olla parlamendile tänulik selle eest, et liikmed on toetanud ja tugevdanud seda õiguslikku ettepanekut, mis algselt sai tehtud. ja seetõttu ma äh, tänan ja tervitan äh, parlamendi panust Pangandusliidu aruteludesse mis puudutab teisi küsimusi, mis tänase arutelu jooksul üles kerkisid, siis kui me vaatame äh, seda, mis puudutab täpset äh, Euroopa Keskpanga ja järelevalvemehhanismi struktuuri, sealhulgas küsimused, mis puudutasid äh, ho hoiuste tagamise fondi äh, paigutust pangandusjärelevalve mehhanismis ja kuidas tagada äh, aruandekohustus ja samas säilitada ka sõltumatus äh, rahandus, rahapoliitika osas. ma arvan, et need küsimused on väga detailsed, me peame nende juurde tagasi tulema. Äh, meie majasiseselt arutelud praegu käivad, minu isiklik vaade asjadele on see, et kui me loome ühtse süsteemi, kus on ühtne järelevalvemehhanism ning samas ka järgmise mm, sammu elemendid, äh, ühtne hoiuste tagamise skeem ja fond ning pangad ja liikmesriigid, siis äh, selles kontekstis ma jagan teie vaadet, et me ei peaks rääkima mitte ainult euroala seitsmeteistkümnest riigist, aga me peaksime kaasama siia ka need liikmesriigid, kes ei ole veel või ei taotle ka euroala liikmelisust, kui nad on valmis äh, ennast pühendama ja tegema kaastööd äh, selle skeemi raames, siis peaks see olema avatud kõikidele liikmesriikidele. Te võiksite äh, ehk näitena siin vaadata Põhjamaid ja Balti riike, kes on tegelikult finantssüsteemi täielikult integreerunud, sealhulgas pangandussektorisse ka, ja samas on ka euro kasutavad riigid, näiteks Soome ja Eesti, samuti Leedu ja Läti, on siin eeldatavad euro kasutusele võtjad siis Rootsi, kes on referendumil tagasi lükanud euro, äh, Taani, kellel on erand, ning finantssüsteem, keda tegelikult kontrollivad Rootsi ja Soome pangad. nii et me kindlasti ei taha luua siin lisatõkkeid ükskõik millises Euroopa osas. aga samas on meie eesmärk äh, tõhusalt toimivat ühtset järelevalvemehhanismi euroala pankade jaoks äh, paika seada. nii et et mitmed küsimused leiavad vastuse järgmistel kohtumistel. ootan võimalust arutada seda teiega siin, eh, selles raames või ka täiskogul küsimused, eh, mida esitas proua Peres ja teised, eh, mis puudutavad kasvuküsimusi, kasv on tõepoolest keskne eesmärk ja ärge palun alahinnake äh, kui olulised on viimase ülemkogu, juuni ülemkogu otsused, eriti mis puudutavad äh, Euroopa Investeerimispanga kapitalibaasi suurendamist. ma arvan, et seda võimalust tuleb kasutada selleks, et avaliku sektori investeeringuid taristusse, ükskõik kas siis energia, transpordi või äh, kommunikatsioonisektorisse suurendada ning see peaks kindlasti ka motiveerima erainvesteeringuid. just seda on vaja selleks, et äh, taaskäivitada kasvu Euroopas ning äh, jõuda jätkusuutliku kasvu ja töökohtade loomise teele tagasi. Äh, tahaksin siinkohal lõpetada ja nagu öeldud, ootan teie ette tagasitulekut, et seda olulist arutelu jätkata. Euroopa Majandus- ja Rahaliidu ning ka jätkusuutliku kasvu osas. Thank you very much indeed uh.... suur tänu. ma olen kindel, et äh, arutelusid saab veel toimuma, nagu te ütlesite, nii ametlikult kui mitteametlikult. siis äh, ajaraamistiku kohta nii palju, et äh, raporti eelnõu üheksateistkümnendal või kahekümnendal septembril, muudatusettepanekute tähtaeg kakskümmend neli september arutame neid kaheksandal ja hääletame viieteistkümnendal oktoobril ning täiskogule jõuame ka oktoobris, nii et ajakava on tihe, kiire, nii et oma poolt peame panustama väga kiiresti samuti. suur tänu kõigile! ma tean, et Mariann kindlasti peab kõvasti tööd tegema, et sellest graafikust kinni pidada. annan nüüd Pavlole jälle juhtimise üle. Por favor, continuamos con el punto 11 de la jätkame tööga. Äh, punkt üksteist. Euroopa poolaasta kohta käiv raport. ja kuna me oleme oma ajaga tõesti jänni jäänud, siis annan härra Kosessile koheselt sõna Jean-Paul suur aitäh, härra esimees! Eh, nüüd tõepoolest on meil tegemist eh, päris suletud ustega kohtumisega, sellepärast et siin ei ole mitte kedagi enam järgi jäänud, mingisuguseid lekkeid ei teki, nii et oleme siin rahulikult omavahel. aga teen lühidalt, eh, säästmaks kolleege ja tõlke, kes töötavad juba pärastlõunast peale paar sõna Euroopa poolaasta raporti kohta, mis teil on ka laiali jagatud. tuletaksin meelde e, ka tausta, te kõik teate, millega on tegemist, majandus, sotsiaalne rahandus ja riigivõlakriis ning e, tõsiseks ohuks on kriisi levimine ühest liikmesriigist teise. seetõttu loodi ka Euroopa poolaasta ja nüüd on siis tegemist teise poolaastaga ning parlament ja Pervans Preires äh, oma raportis avaldas soovi, et meid seotakse rohkem tööga Euroopa poolaasta ümber. raportis on arvesse võetud arutelud erinevate variraportööridega ning samuti olen arvest-, arvestanud siis nende ettepanekutega, tuletan meelde, Euroopa poolaasta võimaldab ennetavalt koordineerida euroalale töö, tegevust selleks, et äh, vähendada liikmesriikide eraldiseisvat tegevust teistele liikmesriikidele, leiame, et äh, välja pakutud meetmed on kasulikud, mille eesmärgiks on äh, tagada konkurentsivõime parandamine, kasvu suurendamine ning tööhõive parandamine. me rõhutame, et on oluline, et soovitused ei oleks sellised, äh, mis äh, igas olukorras sobiksid, vaid tegemist peaks olema konkreetsete meetmetega, mida saaks siis vajalikus olukorras kasutada, seega tuleks vältida liiga üldist sõnastust. raportis on osutud vajadusega kindlaks määrata, millised on vajalikud äh, struktuurifondid, edendamaks majanduskasvu ja tööhõivet ning mille abil oleks võimalik vähendada makromajanduslike äh, ebavõrdsuse Euroopa Liidus. samuti äh, nõuame komisjonilt, et jälgitaks tähelepanelikult eelnevate soovituste elluviimist ning tehtaks vajalikke soovitusi järgnevaks perioodiks. samuti nõuame, et liikmesriigid peaksid kinni stabiilsus- ja kasvupakti meetmetest, mis muudeti kuuikpaketiga. lisaks sellele nõuame kõikidelt osapooltelt kokku leppida kaksikpaketis ning homme hommikul muuhulgas selles küsimuses leiab aset ka uus äh, triloog äh, ja arutatakse neid dokumente, mille osas Elisa Ferreira ja mina oleme raportöörid. Need olid siis minu ennetavad märkused, nüüd aga kuulaksin ära kolleegide ettepanekud. tahaksin veel meelde tuletada, et ma juba teatud küsimustega olen siin arvestanud. suur aitäh, härra Koses. proua Ferreira sotsialistide nimel, palun um,. Eu gostaria de começar por agradecer muito sinceramente. ma tahaksin esmalt äh, soojalt äh, ja kogu südamest tänada härra Kosessi selle eest, et ta on niivõrd hoolikalt oma teksti koostanud ja teinud seda dialoogi alusel variraportööridega, eriti suurt tänulikkust äh, tunnen seetõttu, et dialoog oli tõesti produktiivne, ta lihtsalt ei kuulanud, vaid tõesti arvestas sellega, mis meil ütelda oli ning see kajastub ka tekstis. seega suur aitäh niivõrd positiivse ja konstruktiivse töö tegemise eest! Ehm, selle ettepanekuga saan paremini nõustuda kui esimese ettepanekuga, neil põhjustel, mida olen juba ka selgitanud, tahaksin aga veel ehm, mõningad asjad välja tuua. tahaksin rääkida küsimustest, milles mul on erimeelsusi, tahaksin kõigepealt detailidel peatuda, võib-olla lõikes kolm, üheksa, kümme ma niivõrd ei saa toetada ettepanekuid. Need on uued poliitilised äh, lahendused ja meil oleks võib-olla vaja konsensuseni jõuda eelnevalt. võib-olla oleks võimalik viidata järgnevale ja soovitused liikmesriikidele ja ehk tuleks rõhutada vajadust just maksudest äh, kõrvalehoidmise ja pettusega tegeleda. sest et eelarve koostamisel on see väga oluline, me ei taha, et tekiks äh, ebavõrdsus sotsiaalküsimustes. kui reform äh, vastu võetakse, siis me ei tahaks, et need viiksid suure ebavõrdsuseni. veel üks küsimus. euroala peab käsitlema tervikuna seega on vaja selliseid soovitusi, mis sobiksid mitte ainult neile, kus on probleeme ja neile riikidele, kellel on vaja muudatusi teha seetõttu. meie lähenemine peaks olema laiem, me tahaksime, et need riigid, kus on ülejääke, saaksid seda ära kasutada ja selle analüüsi, sellest analüüsist me lähtusime ka kuuik paketi puhul. ja lõpetuseks komisjoni soovitused või siis ka liikmesriikide soovitused ja troika soovitused. Neid ei peaks käsitlema kui meetmeid, mis sunnitakse peale, mis on paindumatud vaid me peame lihtsalt saama hinnata, kas need meetmed on tõhusad. näiteks teatud liikmesriikidel on teatud meetmed välja pakutud, kui aga mõni suurem naaberriik ka raskustesse satub, siis oleks vaja osad need meetmetest läbi vaadata, sellepärast et meetmete mõju ei ole endikmata selline, mida on oodatud. seega võib-olla rääkisin nüüd liiga detailselt, aga nagu ma ütlesin, need äh, reeglid ei peaks olema kivisse raiutud, vaid neid peaks olema võimalik äh, muuta vastavalt äh, sellele, milliseid tulemusi nad aja jooksul annavad. Need olid siis minupoolsed ettepanekud. see tekst on nüüd palju parem kui esialgne ja tahaksin tõesti tänada härra Kosessi äärmiselt konstruktiivse dialoogi eest ja loodetavasti konsensus jääb püsima kuni ka lõpliku hääletuseni. kui kindlasti tehakse muudatusettepanekuid, aga me kindlasti teeme neid veel. jah, suur aitäh, proua Ferreira, proua Kular liberaalide nimel, Silvi, palun. jah, suur aitäh, suur aitäh Jean-Paulile. teen hästi lühidalt, sest eh, esmalt on väga hilja juba ja teiseks terve pärastlõuna arutasime seda, kuidas parandada majandusjuhtimist, nüüd on jäänud mulle aga mulje, et me kuidagi ei saa edasi. nagu Sisyphose müüdis, muudkui veeretame seda kivi, aga kuhugi see välja ei vii. Mariani eh, raporti juurde veel tulles, me peaksime ikkagi eh, ühtlustatult edasi liikuma, kooskõlastatult toimima, kuid paketi kohta öelduga saan ka nõustuda ka sellega, mida Liisa ütles äsja. Äh, maksudest kõrvalehoidmise vastane võitlus on miski, mis puudutab äh, vahendeid eelarvetesse, ma arvan, et me peaksime sellega äh, edasi liikuma ning me peaksime samuti vaatama, kuidas oleks võimalik kõige paremini kõiki mehhanisme optimeerida niimoodi, et kõige vähem kasu, kahjustatakse eelarveid võib-olla tasakaalu seisukohast äh, lähtudes oleks see hea vaadata lähemalt, mis ikkagi toimub, aga sellega praegu piirduksin, suur aitäh Šampolile ja jätkame samas vaimus. Gracias Silvi por parte de los conservadores. aitäh Silvi, ECR-i nimel. Nende esindajat ma näi-, siin ei näe ja seetõttu saab sõna proua Turunen Roheliste nimel. Sorry aitäh, vabandan, ma olen äh, natukene haige, et äh, hea ajastus äh, nüüd pärast suvepuhkust. igal juhul palju tänu raportöörile, rohelised toetavad täielikult Euroopa poolaasta kontseptsiooni, see on üks samm saavutamaks tugevam ja tervem majanduse juhtimine Euroopas, aga leiame, et siin on veel mänguruumi, et asja parandada, osad asjad ei ole tasakaalus ja neid ei ole ka raportis välja toodud, seega sooviksin lühidalt omalt poolt need kitsaskohad välja tuua. esiteks, me ei peaks liikmesriikidelt nõudma ainult seda, et nad täidaksid rangelt distsipliini eh, kulutuste osas, vaid me peaksime paluma neil tagada fiskaalkonsolideerimist ja sellist, mis ei ole protsükliline. kui me vaatame, mis praegu toimub, siis põhimõtteliselt me peame korrastama kogu euroala võib-olla isegi olukorda kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis, selline lähenemine ei ole eriti mõistlik ja see ei arvesta ka liikmesriikide majanduse olukorraga seega meil ei ole vaja mitte ainult äh, ranget, vaid ka arukat konsolideerimist, mis võtab arvesse äh, riikide mm, hetkeolukorra eripärad. teiseks, me näeme ka seda, et osad soovitustest ei ole tasakaalus. pensionite alandamine, palkade korrigeerimine, toetuste äh, vähendamine või ka maksude suurendamine tarbimisele, saastamisele, nii et on teatud aspekte, mida on arvesse võetud lahenduste väljapakkumisel ja, ja teisi ei ole. ja lõpetuseks, kuna aega on vähem, siis tahaksin omalt poolt välja tuua veel selle, et me peaksime lahus hoidma eesmärgid ja meetmed, seda mainiti Perezi raportis ja ka teie esimeses raportis et jätta nii-öelda poliitilist mänguruumi liikmesriikidele, nendele liikmesriikidele, kes aitavad Euroopa Liidu eesmärke saavutada. aitäh, proua Turunen! ja lõpetuseks saab sõna kuue. Nende esinejaid ei, e-, esindajad ei ole siis muud sõnasoovijad, proua Ludvigson on sõna soovinud, kui on veel keegi, kes soovib sõna, andke teada. härra Ludvigson, palju tänu. sooviksin omalt poolt välja tuua mõningad äh, kitsaskohad ja, ja ka võimalused ma usun, et Euroopa poolaasta toimib üha paremini, samas on siin ka teatud kitsaskohti ja meetmeid, mida tuleks paremini välja töötada. üheks probleemiks on see, kuidas komisjon oma riigipõhistes soovitustes rikub kollektiivlepingu õigust ja tööõigust kas nad tõepoolest siis pakuvad välja palga kahandamismeetmeid. siinkohal tahaksin küll meelde tuletada liikmesriikide sõltumatust, e, eriti selles osas, mis puudutab kollektiivlepingute sõlmimist ja seda ei, ei tohi küsimuse, küsimärgi alla seada, kuna sellega me seame küsimärgi alla põhiõigused, mis on kirjas kõikide meie riikide põhiseadustes ja põhiõiguse hartas ja see on midagi sellist, mida me oleme alati Euroopa Parlamendis äh, toetanud ja välja toonud. seega on oluline seda silmas pidada ka äh, two-pack'i ja, ja six-pack'i osas, ehk siis komisjon peaks oma suhtumist siin muutma. mis puudutab Euroopa poolaastat, siis Euroopa Parlament peaks rohkem tähelepanu pöörama maksudest kõrvalehoidmisele ja me peame välja töötama korralikud meetmed, kuidas selle vastu võidelda täiendav maksutulu aitaks meil kriisi seljatada. ja komisjon peab välja tulema omapoolsete ideedega selle kohta, kuidas tulla toime maksupettustega. ja tegema seda ka Euroopa poolaasta raames. aitäh, härra Ludvigson! ja nüüd saab sõna härra Sven Kiigold. aitäh, teen äh, samuti väga lühidalt, räägin saksa keeles Jean Pauli ja, ja teiste saksakeelsete eh, rõõmuks. palju tänu kõigepealt raportöörile raportööri eest, eh, raporti eest. liikmesriigid on andnud lubadusi, reformilubadusi, osad nendest ei ole reforme eriti ellu viinud ja tegelikult nimekiri tegemata töödest on väga pikk ja mis puudutab neid riike, kes oma lubadusi ei ole täitnud äh, nii-öelda Need lubadused on äh, välja toodud ja kitsaskohad on välja toodud ja, ja mõningatel juhtudel komisjon on öelnud, et on riike, kes äh, ei ole suurt midagi teinud. ja seetõttu meil tuleb nendele soovitustele tähelepanu pöörata. ja on veel teinegi valdkond, mille osas on selgust juurde vaja, see on siis Euroopa poolaasta ja strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend, ehk need kaks peaksid omavahel olema seotud, et saavutada arukat majanduskasvu ja tööhõivet ja ka muid Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke see on see, millega Euroopa poolaasta peaks tegelema ja need on need küsimused, mida tuleb hinnata Euroopa poolaasta hindamise käigus. et meil tuleb üle saada tasakaalu puudusest ja rõhutada just neid aspekte, mis on seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega. on erinevaid võrgustikke Eh, kes on öelnud, et nad algul suhtusid sellesse Euroopa poolaasta mõttesse väga optimistlikult, aga nüüd nad on ehm, nii-öelda lootuse kaotanud, kuna lubati, et hakatakse võitlema vaesuse vastu, aga tegelikult ei ole suurt midagi ära tehtud. ehk me peame hea seisma selle eest, et eesmärgid viidaks ellu ja et, et siin ei oleks vastuolusid, vaid, vaid meetmed peavad üksteist täiendama. aitäh, Sven! ja nüüd saab sõna. lõpetuseks härra Koses, palun. jah, suur aitäh! ma teen ainult paar väikest märkust ja ma muidugi loen läbi teie muudatusettepanekud ja arvestan nendega. ja ma olen äh, muidugi alati valmis läbirääkimisi pidama. head õhtut! Perdón, gracias a todos, recordarles últimamente ka minu poolt palju tänu teile kõigile ja meeldetuletuseks, üheteistkümnes september on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, kahekümne kuuendal septembril toimub arutelu, hääletamine komisjonis toimub kaheksandal oktoobril ning täiskogu ette jõuab see kahekümne teisel oktoobril. palju tänu kõigile ja kohtume uuesti homme hommikul!